inimesi ei tohiks saata tagasi sellesse samasse kodusõtta, mille eest nad on põgenenud. ja nüüd lõpetuseks inglise keeles. kui, kuna me võime arutada üksikasju, siis lõppkokkuvõttes võiksime kõik jõuda ühele meelele, et Euroopa eh, mõtteviis on see, et me kaitseme inimelusid. suur tänu ja järgmiseks ID fraktsiooni nimel proua Tardino, kaks minutit. esitate resolu-, resolutsiooni, mis näitab, kui silmakirjalikud on vasakpoolsed, tahavad avada Euroopa uksed ähm, piiramatule immigratsioonile äh,, seda teiste kulul ning tahate, et äh, vabaühendused saaks vabalt tegeleda, tegutseda Vahemeres ning äh, peale selle e, e, juures nõuate, et vaadatakse kõrvale irregulaarse, ebaregulaarse immigratsiooni küsimustes. meie esitasime alternatiivse resolutsiooni, mis peaks kaitsma meie piire, meie kodanikke. E, peame tegutsema Aafrikas, tugevdama koostööd kolmandate riikide ja läbi ja, ja e, transiitriikidega ning üritama võidelda majandus, e, majandusimmigrantide vastu räägitakse Malta lepingust, nüüd on tegemist ainult pilootprojektiga, mille hülgasid liikmesriigid, nagu seda oli ette näha, need tege-, on kõik eh, selliste eh, küsimustega, mis tähendab seda, et kõik uued eh, tegutsemiskatsed on määratud läbikukkumisele, tahame, et liikmesriigid saaks ise tegutseda, mitte, mitte vabaühendustel lasta tegutseda ähm, kurjategijate abistamise nimel ning äh, riik, liikmesriikidel peab olema õigus mitte lubada vabaühenduste laevu oma saabadistele. Äh, meil on vaja selgeid äh, reegleid, meil on vaja algatusi, mis tähendab seda, et ei meelita rohkem ligi neid, kes illegaalselt soovivad Ähm, Euroopasse jõuda, et olgu tervitatud ähm, legaalne immigratsioon, aga äh, niinimetatud head inimesed ei saa lubada seda, et Euroopa vallutatakse immigrantide poolt. aitäh nüüd, ETSER fraktsiooni nimel saab sõna proua Procaccini, poolteist minutit. suur aitäh, homme me ei toeta seda resolutsiooni, sest me ei soovi olla nende kaassüüdlased, äh, kes äh, soovivad Vahemerest üle ujutada õigusriigi ning mm, et liiga palju äh, on neid migrante, kes langevad kes langevad inimkaubitsejate ohvriks, äh, Fratelli d'Italia, Itaalia vennad äh, on äh, sellise vastu, mis võimaldab pagunlaste laevadel Aafrikast väljuda, me teame, et alternatiive ei ole. kordame ka siin lõputult, et, et merepääste on õige ja õigustatud, kui see on ühekordne, mitte mingisugune organiseeritud tegevus, nagu me teame, et ei soovita solidaarselt tuhandeid inimesi vastu võtta ja neile kodu ja väärikat tulevikku leida, seega arvame, praegune eh, eh, dokument näitab üles sotsialistide silmakirjanikkust, seega esitasime meie alternatiivse me, me eh, um, dokumendi ja tahtsime, et meie mõtted jõuaks avalikkuse ette. suur tänu ja nüüd kuue fraktsiooni nimel saab sõna proua Urban Crespo, härra Urban Crespo, palun. suur aitäh sel aastal on üle tuhande inimese hukkunud ühishauas, milleks on muutunud Vahemeri. kui on võimalik elusid päästa, siis selle mittetegemine pole mitte eh, küsimuse all ainult inimõigused, vaid ka inimväärikus ning kui institutsioonid ei ürita elusid päästa ja, eh, ja esitavad süüdistusi elu päästvate vabaühenduste vastu, siis muutuvad nad kaassüüdlasteks, sest sama jõle kui äh, Salvini moodi sadamad sulgeda, on äh, ka äh, see, kui, kui iga kord hakata kõhklema, kui on vaja merepäästega tegeleda, see elude päästmine ei ole kuritegevus. ja need härrased, kes minu vastus, vastas istuvad, on ras-, institutsionaalsed rassistid ja meil on vaja äh, legaalset võimalust Euroopasse jõuda, mis oleks turvaline, meil on vaja Euroopa merepäästeametit, meil on vaja, et lõpeks ehm, ehm, piirikaitse ehm, väljamüümise, me peame ütlema, et Liibüa ei ole turvaline riik, me ei tohi teha koostööd niinimetatud piirikaitsega Liibüast see ettepanek võib olla pisike samm õiges suunas, meil ei ole vabandusi, olete kas need, kes kaitsevad elu või need, kes soovivad surma, valige homme. suur tänu, nüüd fraktsioonise kuuluvuseta saadikute nimel härra Padakis η ευρωπαϊκή ένωση με τις τεράστιες ευθύνες της στο υπερελιστικό πόλεμο της Συρίας Euroopa Liidul on kaasvastutus äh, Süüria sõja eest ja me kanname vastutust ka migratsioonivoogude eest. Äh, Türgi ja Dublini määrus, äh, kokkulepped, neil on oma tagajärjed meil on endiselt väga palju hukkunuid, sealhulgas ka lapsed ja pagulaslaagrid on täiesti täis. ja uues Kreeka seadusettepanekus puudutakse ka isikute tagasisaatmist ja varjupaika pagulastele. Nad on ju ka kapitalistlike püüdluste äh, ohvrid ja paljud äh, pagulased äh, on ümber asustatud pagulaslaagritest Põhja-Kreekasse, neid tuleks sealt veelgi edasi saata ja Euroopa ja NATO peavad lõpetama oma imperialistlikud äh, plaanid ja tegevuses, need toovad kaasa vaid imperialismi ja natsionalismi. aitäh. ja nüüd äh, proua Ed Stadler, poolteist minutit. aitäh, äh, juhataja. me oleme kõik põhimõtteliselt ühel meelel. see on meie rahvusvaheline, aga ka humanitaarne kohustus inimelusid päästa ja teiseks eh, inimkaubandus on üks eh, hullemaid eh, inimõiguste rikkumisi ja sellega tuleb võidelda kõikide vahenditega. me arutame siin merepääste ja otsingutöid, aga see toimub humanitaarkatastroofi raames. hiljuti just täna või eile leiti kolmkümmend üheksa surnud inimest ka veoautost ja see oli Pandorfi lähedal, äh, kus oli ka seitsekümmend üks inimest. Äh, see kõik on väga drastiline ja see näitab, milliseid brutaalseid vahendeid inimkaubitsejad kasutavad. ja äh, nad lasevad nii-öelda oma kundadel surra selleks, et saada ise kasu. millised signaalid me aga välja saadame ja äh, päästetööde Vähemerel peab olema teema, mis on eraldatud sellest, mis pärast seda saab. Äh, aga me peame leidma lahendused, sest vastasel juhul inimesed endiselt üritavad eh, siia pääseda, võtavad ette eh, selle ohtliku reisi, meil on tarvis kokkuleppeid kolmandate riikidega, eh, transiitriikidega ja ka Aafrika riigiga kokkuleppeid, mis annavad nendele inimestele tulevikuperspektiivi. aitäh ja nüüd järgmiseks härra Bartolo, poolteist minutit. Vorrei aitäh, juhataja, tahaksin tänada meie kolleegi härra Lopes Aguilari tema poolt tehtud äh, suurepärase töö eest resolutsioon, mis võeti vastu Lebja komisjonis esmaspäeval, äh, selle eesmärk oli saata selge sõnum komisjonile ja liikmesriikidele, me ei saa jätkata selle suletud uste poliitikaga, mis seab ohtu inimeste elud merel. meie, see on meie seaduslik ja ka moraalne kohustus tegutseda senini vastu võetud meetmed ei ole piisavad, nägime seda veel kord eelmisel nädalal viimase laevahukuga Lampeduusa rannikul. kui palju inimesi peab veel surema, enne kui liikmesriigid otsustavad oma vastutust täita? meil on vaja kohest ja jätkuvat Euroopa reageeringut. meil on vaja jätkusuutlikku usaldusväärset lähenemist äh, otsingu- ja päästeoperatsioonidele merel, nii nagu me seda siin ettepanekus ka soovime. me tahame suuniseid, mis paneksid äh, lõplikult äh, paika selle fakti, et kõik, kes pakuvad tõelist humanitaarabi, ei ole kriminaalkurjategijad, me ei saa jätkuvalt näpuga näidata nendele inimestele, kes on aastaid äh, elusid päästnud, samas peites ise, liikmesriikide häbiväärset isekust needsamad liikmesriigid, kes on omaenda vastutuse andnud üle sellistele riikidele nagu Liibüa, kus siia rändajad eh, satuvad igapäevaselt vägivalla ohvriks. ma loodan, et eh, eh, suur enamus hääletab konkreetsete ettepanekute poolt homme. selle vastu hääletamine tähendaks, et te olete vastutavad ka tragöödia eest, mis toimub Vahemerel. meil on vaja selgitusi ka selle kohta, mis Äh, juhtub kaheksakümne protsendi põgenitega, kes jäävad Liibüa põhimõtteliselt kontsentratsioonilaagrites. aitäh, järgmiseks äh, kolleeg Jan-Kristof Vötjan, üks minut. lugupeetud president, äh, daamid ja härrad, see, mis Vahemerel toimub, on humanitaarkatastroof mere pääste ja otsing on meie arvates meie inimlik kohustus. meil on vastutus surmade eest Vahemerel ja eh, on hea, et eelarve hääletusel eh, täna hääletasime selle poolt, et rohkem vahendeid eraldada Vahemere päästeteks. see on samm edasi ja on ka samm edasi, et nende inimeste riikidevahelisel jagamisel on tehtud edusamme, aga mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei soovi selles osaleda ja seetõttu meil on tarvis korralikku jagamismehhanismi. ja me peame ka UNHCR-i toetama, et parandada nende inimeste olukorda koha peal, et nad ei võtaks ette seda ohtlikku teed. samuti peame parandama seadusliku rände teid ja on tarvis äh, tegeleda ka kõige haavatavamate isikute rühmadega, kes äh, püüavad siia tulla. Euroopa Komisjoni jaoks peaks olema prioriteet ja me peaksime kuulma ettepanekuid, mis viiksid meid sellest olukorras edasi aitäh. suur tänu, järgmiseks äh, proua Tiina Kestrik, üks minut. aitäh, juhataja. merel on iga minut äh, arvel ja me ei kujuta ju ette, et me jätaksime Euroopa Liidu kodanikud äh, uppumisohtu kummipaadis hulpima ilma mingisuguse abita, aga seda me teeme sisserändajatega igapäevaselt. aga rahvusvaheline merendusõigus kohustab ka Euroopa Liitu selle lepingu osalisena piisavalt tege-, tegutsema otsingu- ja päästetöödega, see tähendab piisavaid võimekust Vahemerel, kiiret päästeoperatsioonide koordineerimist ja seda, et võimaldatakse inimestel maabuda turvalises kohas. kuna Liibüa ei ole turvaline, siis me ei saa rahastada ja organiseerida nende tagasiminekut Tripolisse, ilma et me rikuksime rahvusvahelist õigust vastupidi, me peaksime aitama sisserändajatel pääseda sellest põrgust. see nõuab, et kõik liikmesriigid täidaksid oma kohustusi eh, ja humanitaarabi toetataks, mitte ei kriminaliseeritaks. härra proua juhataja, ma paluksin, et komisjoni uued korraldused põhineksid nendel põhimõtetel, need oleksid eh, püsivad ja kiired, aga palun tagadage see, et elud eh, päästetaks vahepeal, et inimestel lubataks maabuda, sest iga minut on arvel, aitäh. suur tänu. edasi kolleeg Jean-Paul Carreau, üks minut. tänan resolutsioon tahab suurendada Euroopa liikmesriikide immigratsioonisurvet, paremini neid vastu võtta ja muudkui päästa need uppumisest Vahemerele teksti arvates tuleb avada Euroopa sadamad, kõik sadamad ning toetada eh, vabaühenduste tegevust, ehk eh, siis eh, me aitame kaasa kõiki neid, kes rikastuvad inimeste müümisest ja siis niinimetatud vabaühendused ähm, saavad hobelda äh, äh, äh, isegi Prantsuse siseministrina välja. see tähendab seda, et on tekkinud pretsedenditu immigratsioonikriis, mida Euroopa ei suuda välja kannata, kui te soovite inimelusid päästa, siis see, nii ei saa tegutseda, teha, tekitada tuleb tõelised piirid tuleb ära ajada inimkauplejad, kes saadavad äh, tuhanded õnnetud surma ning tuleb välja selgitada tõelised asüüli taotlejad ning samuti tuleb selgeks teha meie asüüli poliitika ning abipoliit-, abitegevust tuleb äh, päritoluriikides arendada, et sellised äh, immigreerumisvood ära kaoks. järgmisena saab sõna kolleeg Buhhade Vialba. suur aitäh, jälle Euroopa vasakpoolse toob Euroopa Parlamendi inimeste hukkumise Euroopa äh, piiridel Vahemerel, kuid esitatakse valesid küsimusi äh, ja ei öelda ka seda, et hukkunute arv on vähenenud tänu sellele, et Euroopa äh, uksed on suletud. minu fraktsioon esitab alternatiivse resolutsiooni, mis toetub liikmesriikide seadustele ning halastamatule võitlusele inimkauplejate vastu ning tugevdades äh, liikmesriikide vahelist koostööd. korrektsed vastused ja korrektsed küsimused on, milliseid meetmeid äh, tuleb välja töötada, et äh, Euroopas, Euroopa kutse väheneks ning kuidas tuleb võidelda nende vabaühenduste vastu, kes inimkauplemises osalesid, miks Euroopa vasakpoolsed ei taha eh, täita direktiivi eh, inimkaubandusele kaasaautamise kohta, mis annab liikmesriikidele vabaduse otsustada, kes riiki tuleb, millistes tingimustes ning keda sanktsioneeritakse riiki tulemise pärast. aitäh. Ehm, nüüd kolleeg Reigo, palun. Gracias suur aitäh, ma kordan seda, mida ütles minu eelkõneleja. Eh, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on üle tuhande inimese hukkunud Vahemerel, üritades jõuda Euroopasse, tuhat inimest, tuhat inimest. Nende eh, surmade eest vastust, vastutab Euroopa Liidu rassistlik eh, poliitika, nagu mõned siin seda soovivad, teeme resolutsioone, mis mõistavad hukka, kuid poliitika ei muutu selle asemel, et luua eh, päästeamet ning humanitaartegevust arendada kriisipiirkondades, üritataksegi piire veel läbi tungimatuks eh, muuta. ei piisa sellest, et toetatakse Liibüa miilitsaid, miilitsaid, kes tegelevad inimkaubandusega, nüüd üritatakse seda teha ka Ruandas. Eh, rahvapartei ja sotsialistid on Hispaanias samuti tekitanud aina rohkem pingeid Marko, Maroko piiridele, näiteks üks immigrant hukkus poli-, Maroko politsei tegevuse tõttu alles paar päeva tagasi. ärgem unustagem, rahvusvaheline õigus kohustab elusid päästma ning need, kes seda ei tee, loodetavasti saavad kunagi kohtu ette. aitäh, nüüd härra Balaš Hidvegi, poolteist minutit uh, president. aitäh, juhataja, see resolutsioon põhineb äh, väga tõsisel vääritimõistmisel, selle toetajad väidavad, et selle eesmärgiks on päästa elusid, aga selle vastuvõtmine saadaks tegelikult vale sõnumi ja tagajärjeks oleks veel traagilisemad sündmused, seda sellepärast, et praeguses vormis on see selge kutse miljonitele Aafrika inimestele. kui me jätkuvalt teeskleme, et me oleme äh, valmis ja võimekad kõik vastu võtma Euroopasse, siis isegi palju rohkemad inimesed lahkuvad ja riskivad oma eludega. me peame aitama inimesi seal, kus äh, seda abi kõige rohkem vaja on. meil on vaja resolutsiooni, mis selle probleemi juurtega tegeleb, me peame investeerima piirikaitsesse, tugevdama rohkem koostööd kolmandate riikidega ja tõhusalt võitlema inimkaubandusvõrgustikega, et inimesed äh, ei lahkuks oma kodudest. me peame ja see kõige parem viis, kuidas vältida inimeste hukkumist Vahemere, on meil vaja poliitilisi pingutusi, nii et nende smugeldajate laevad ei lahkuks kunagi Aafrika rannikult. on ka ebamõistlik kaasata siia vabaühendusi, kellel on ebaselged taustad, et nad täidaksid ülesanded, mida peaksid täitma ainult riigid me kuidagi julgustame siin vabaühendusi seaduse rikkima ja reegleid rikkuma. vabaühenduste laevad ei peaks töötama transporditeenusena, kes toovad ebaseaduslikke sisserändajaid Euroopasse. kolleegid, kui me tahame Euroopa elu, kui me tahame elusid kaitsta, siis me peame taastama Euroopa piirikontrolli ja aitama kolmandaid riike. selle resolutsiooni vastuvõtmine hetke vormis oleks meie poolt väga vastutustundetu. aitäh. suur tänu sinise kaardi küsimus, härra Pütikofer soovib teile esitada selle, kas olete nõus? kas olete nõus härra Pütikoferi küsimusele vastama? kordan üle, sinise kaardi menetluse raames soovib härra Pütikofer esitada teile küsimuse, kas olete nõus? härra Pütikofer, kolmkümmend sekundit, palun. aitäh, juhataja. mul on äh, kaks küsimust kolleegile. esiteks, äh, kas teie olete kindlad, et te kuulute Rahvapartei fraktsiooni ja mitte ID fraktsiooni ja teiseks, äh, see, mida te just ütlesite, kuidas see on üldsegi seotud ristiusuga? ja palun teil nüüd vastata, härra Hedvegi uh, äh, debattides nii oluliselt, oluliste küsimuste üle ka fraktsioonides sees on sellised debatid täiesti normaalsed, hea on selliseid debatte pidada, nende asjade üle avatult vestelda. ja teiseks, te mainisite siin ristiusku, ma ütlen teile nii palju vastutusvõime on osa ristiusust ja ma arvan, et see, mida Euroopa on teinud rändeküsimustes, on olnud täiesti vastutusvõimetu. on vastutusvõimetus saata inimestele, kes on hädas, sõnumeid, et kõik võivad tulla, piire ei ole, lasta neid sisse ja siis aastaid hiljem öelda neile, et vabandust küll, teil ei ole õigust siia jääda, nüüd minge tagasi. see on vastutusvõimetu vastutustundlik äh, lähenemine ja suhtumine oleks olla realistlik äh, Äh, aidata inimesi seal, kus need abi vajavad, äh, nende koha peal, see on kohalik huvi ja see on minu arvates kristlik vastutusvõime. suur aitäh, nüüd Javier Moreno Sanchez, poolteist minutit. suur aitäh, president, kõigepealt äh, tahaksin tänada libekomisjoni juhatajat tema tehtud töö eest, selle resolutsiooni eest, mis meile esitatakse, mis keskendub vajalikele kiireloomulistele meetmetele, mis tuleb vastu võtta selleks, et ei oleks enam hukkunud Vahemerel, peame eelkõige päästma elusid. Malta leping on positiivne samm õiges suunas, kuid sellest ei piisa. praeguse probleemi ulatuse eest me ei saa lihtsalt ähm, plaastreid kleepida liikmesriikidel on vaja tõelist asüülipoliitikat, meil on ala alustada ellupäästeoperatsioonidest Vahemerel. peame eelkõige pöörama tähelepanu naistele ja lastele. paljud lapsed reisivad saatjata, nad satuvad ohtu, neid äh, väärkoheldakse ja ahistatakse ja nad ei huku ainult merel tuhanded inimesed elavad ebainimlikes tingimustes Liibüa kinnipidamiskeskustes, nende eh, eh, hulgast üle tuhande alaealise. Eh, me peame tegutsema, teen üleskutse liikmesriikidele, et nad ÜRO ametite päästeplaanidega ühineks. nüüd isiklikult tahaksin meenutada selle koja- et pagulased ei ole mitte arvud e, ega statistika, nad on inimesed, neil on kõigil vaid üks elu ja, e, ja seda ütleb teile inimene, kelle vanemad olid immigrandid. suur aitäh, järgmisena saab sõna Maite Pagasaur-Tundua üheks minutiks. suur aitäh, mulle demagoogia eriti ei meeldi ja pealegi arvan, et meil on vaja rohkem kokkuleppeid Euroopa Parlamendis, et toetada tõelist äh, asüülipoliitikat. meil on vaja praegusele kriisile lõpp teha, kuid äh, inimelud, rääkides äh, ähm, lihtsalt juriidiliselt, on midagi enamat, midagi olulisemat kui inimkauplejate ähm, ka tegelemine, seda tuleb arvesse võtta praegu on riskantsem ähm, ähm, ületada vahemärk kui kunagi varem. teisest küljest aga süüdistada vabaühendusi on ebaõiglane äh, demagoogid seda selle küsimusega on täiesti ebaloogiline, mis äh, eriti selles osas, mida tuleb lahendada, sest nõukogus on pakett äh, blokeeritud. täna sai väga selgeks, mida ütleb komisjon, mida ütleb nõukogu. Nad äh, ja pööravad selja sellele, mis Liibüas toimub, me ei saa olla ähm, kaasteadjad äh, äh, sellele, mis äh, seal toimub, seda ei saa me lubada, olgu see selgelt välja öeldud. suur tänu, nüüd proua Alice Kunke, üks minut. suur aitäh, proua juhataja iga kord, kui äh, kaotatakse Vahemerel elu selle tõttu, et Euroopa Liit ei taha tegutseda, äh, täitun mina vihaga. see inimsuse puudujääk on täiesti häbiväärne ja see äh, leiab aset aasta aasta järel ja see ei ole Euroopa Liidu vääriline. me tahaksime paluda, et Euroopa Liit süstemaanselt, süstemaatiliselt ja proaktiivselt tegeleks otsingu- ja päästeoperatsioonidega, annaks selleks laevu ja teeks seda kas siis individuaalselt või koos, me tahame olla proaktiivsed, et kõik levitaksid äh, informatsiooni hädas olevate laevade kohta, nii et päästetegevus saaks leida aset ja kõik, kes Vahemerel päästetakse, transporditakse turvalisse asukohta vastavalt rahvusvahelisele ja Euroopa Liidu seadusandlusele. aitäh! aitäh! ja nüüd Tom van den Riche, üks minut. Ähm, proua juhataja, kolleegid see, kes seadust rikub, seda karistatakse, niimoodi me kaitseme oma kodanikke ja see on ka viis, kuidas kodanikud saavad usaldada õigusriiki. aga see on just täpselt see, mida antud poliitiline eliit keeldub tegemast, selle asemel, et kaitsta meie piire, ebaseaduslikud sisserändajad, kes ilmselgelt meie seadusi rikuvad, neile lubatakse elamislubasid ja teatud inimesed siin kojas äh, toetavad vabaühendusi, kes äh, edendavad ebaseaduslikku sisserännet. mõned nendest ütlevad, et siin põhjused on sellel humanitaarsed, aga mis on humanitaarselt äh, inimkaubanduse ärimudeli toetamises. kui humanitaarne saab olla see, et meie kodanikud äh, tunnevad, et nad on ebaseaduslike sisserändajate ohvrid, selliste, kes kuritegusid toime panevad mina usun seda, et me peaksime oma kodanikke kaitsma sellega, et me sulgeme piirid, et me ennetame inimkaubandusmudeleid ja kaitseme kodanikke, seda me peame tegema. aitäh, proua Višnjevska, üks minut. suur aitäh, proua president, daamid ja härrad. ma ei ütle, et me ei peaks inimelusid päästma, aga päästeaktsioonid äh, Vahemerel, mida viivad läbi vabaühendused, neid kuritarvitavad inimkaubitsejad. see on küüniline äri, mis äh, kasutab ära inimkannatusi. Ähm, kümme miljonit eurot on eraldatud sellele, Frontex on samuti päästnud äh, palju äh, elusid, aga see ei ole Frontexi peamine ülesanne, Frontex peab garanteerima, et terroristid ja kurjategijad ei jõuaks Euroopa Liitu üle meie piiride. aga praegu puudub meil kontroll selle üle, missugune on nende inimeste taust ja minevik, kes meie juurde tulevad. ja igal reeglil on ka oma erand ja me peaksime tegutsema eeskätt maa peal kui me võtame vastu jagamise mehhanismi liikmesriikide vahel, siis me lihtsalt toidame seda küünilist äri. ja oma resolutsiooniga me tahame võidelda inimkaubitsejate vastu, meil peaks olema ka pikaajaline plaan Aafrika jaoks ja ka seadusliku migratsiooni võimalused, aitäh! suur tänu, Mirjam Taali, poolteist minutit yeah.. As aitäh, juhataja elude kaotamine Vahemerel on äh, aset leidnud juba aastaid ja aastaid ja samas äh, siin me täna jälle oleme ja meil endiselt ei ole tõhusat ja funktsioneerivat solidaarsusmehhanismi rändeküsimustes. ja on selge, et teatud liikmesriikide jaoks äh, on lõunapoolsete riikide rändeprobleemid sellised, mis ei ole kuidagi neile murettekitavad, aga see ei peaks takistama tööd selle nimel, et meil on äh, usaldusväärne püsiv äh, lähenemine äh, otsingu ja päästetööle, mis lahendab, vahendab välja need ad hoc lahendused, mida hiljuti on kasutatud. meil on ühisdeklaratsioon ainult nelja liikmesriigi vahel, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Malta pärast ministrite kohtumist Maltal, siis see on esimene samm selleks, et paika panna ette ennustatav solidaarsusmehhanism, aga need on ainult neli liikmesriiki ja nõukogu peaks võtma endale siin juhi rolli, et esitada usa-, õiglane jaotusmehhanism nendele inimestele, kes on merel päästetud ja lähenemine, mis peaks kõige rohkem äh, austama olemas, rahvusvahelisi põhimõtteid, samas olemasolevaid äh, otsingu ja päästemehhanisme peaksid äh, austama kõik ja neid ei tohiks ära kasutada. lõppkokkuvõttes ühtne Euroopa Liidu lähenemine, mis kaasab kõik liikmesriigid, peaks olema eelistatud lähenemine, aga kui sellist ei ole, siis me ei taha, siis me ei saa lihtsalt mitte midagi teha, aitäh. aitäh, härra Hukk, palun üks minut. leian, et äh, räägin ennast rääkimas selles küsimuses kohutaval päeval, kui kolmkümmend üheksa, kolmkümmend üheksa inimest suri, kui neid smugeldati äh, Ühendkuningriiki, väidetavalt oli seal ka vähemalt üks laps äh, ja see reis viis nad läbi mitmete liikmesriikide Äh, väga vähe kuulatakse põgenike Inglise kanali äh, äärtes, sest et äh, ja peaaegu kõik nad on Vahemere ületanud, nende ko kogemus on kolmes etapis kohutav olukord nende koduriigis, teiseks liikumine Põhja-Aafrikasse, mis on ebaturvaline ja kolmandaks on nad võtnud kokku julguse, ületanud Vahemere, sest et neil ei ole lihtsalt ühtegi teist valikut. ja lõuna liikmesriikides on põgenikud endiselt ohvrid, need suunatakse äh, nende smugeldajate kätesse, nende teekonnad on üha ohtlikumad, lapsed jäävad saatjateta, me ei tohiks hetkekski kuulata neid, kes on pääste- ja otsingutööde vastu, vaid me peame nende elud päästma. aitäh, härra Urtas, on üks minut. suur aitäh homme parlament taas kord saadab selge sõnumi selle kohta, et meil on vaja Euroopa päästeteenistust Vahemerel, niimoodi ei saa jätkata. oleme seda nii palju juba palunud, et äh, see on juba tüütuks muutunud, et teised institutsioonid ei räägi, reageeri. mul on, me palunud Euroopa Komisjonilt korduvalt et te teeks soovitusi liikmesriikidele humanitaarabi äh, osutamise kriminaliseerimise lõpetamine, seda te saate teha ning nõukogult palume, et öeldaks liikmesriikidele, et eh, nad täidaks oma kohustusi päästjate tegevuseks Vahemeres, et oleks konkreetsed meetmed inimeste otsinguks eh, ja päästmiseks. ning loomulikult eh, Dublini määrus on blokeeritud, kuid samas Malta leping soovivad tegutsema hakata, tehke midagi selleks, et äh, see tegevus laieneks palju rohkematesse riikidesse ning et meil oleks lõpuks ometi solidaarne äh, vastuvõtumeede olemas. aitäh, härra Fest, üks minut palun. Ähm, suur tänu äh, siin olevate saadikute väike arv näitab, kui tähtsaks seda teemat tegelikult peetakse. ja ühes asjas on siin valitajal ka õigus. Põhja-Süürias sureb iga päev rohkem inimesi kui Vahemerel. aastakümneid aga Euroopa Liit ja vasakpoolsed parteid on käsitlenud äh, Türgit äh, partnerina ja ebaseaduslike migrantide laine äh, tuleb meile Aafrikast, need et inimesed mm, tuleksid maateed mööda. aga kuidas me kaitseme äh, maapiire ja kuidas Erdogan neid äh, peatab, sellest tulenevalt nad üritavad hoopis äh, tulla siia üle mere ja meie vabaühendused on langenud ka kriminaalsete organisatsioonide ärakasutamise ohvriks tuleks peatada otsingu ja päästetööde meetmed, ebaseaduslikud vabaühendused ja nende tegevus ja lõpetada ka kurdide tagakiusamine. härra Roos, üks minut, palun. aitäh, juhataja. vastavalt äh, rahvusvahelisele rändeorganisatsioonile on äh, migrantide voog vähenenud kolmkümmend kaks protsenti võrreldes eelmise aastaga ja hukkumiste arv Vähemeres on äh, vähenenud kolmekümne, neljakümne kahe protsendi võrra. kas te teate, miks, sest äh, see on härra Salvini poliitika tulemus miks nõuab Euroopa Parlament, et para-, suurendatakse otsingu- ja päästevõimekust Vahemerel ja et reeglid muudetakse paindlikumaks. ainuke selgitus on see, et Euroopa Liit jällegi kavatseb soodustada sisserännet vabaühenduste abiga. massiimmigratsioonil aastate jooksul on olnud katastroofiline mõju Euroopa suurtele linnadele. globalistid eh, on valinud sellise lahenduse, mis ei teeni Euroopa huvisid. hakkame nüüd lõpuks ometi töötama strukturaalse lähenemise kallal, sulgeme oma piirid ja jätame põgenikud oma kodupiirkondadesse. poolteist minutit, proua Guillaume, palun tänan, proua president. juulikuus meenutasid nõukogu ja komisjon meile, et meie eesmärk oli, on päästa elusid eh, ning sõnade ja tegude vahel eh, haigutab kuristik. Eh, kuidas ilma laevadeta päästeoperatsioone välja viia, läbi viia ning nägime et äh, ka pole mingit plaani selleks, et äh, korralikult vastuvõtja tingimusi ette valmistada. me teame, et oleks vaja tõelist Euroopa päästeteenust, mitte ainult selleks, et elusid päästa, vaid ka sellepärast, et koordineeritult nende saabumist sadamatesse korraldada. ja sellega äh, seoses vabaühendused ei peaks liikmesriikide tegemata jätmise leevendama no, juba kuid ootame konkreetseid suuniseid Euroopa Komisjoni poolt eh, eh, päästeteenistuse käivitamiseks puudub ainult, eh, ainus, mis puudu on praegusel hetkel, on poliitiline tahe. suur aitäh, järgmisena saab sõna proua Valtmans üheks minutiks. kahjuks kõnelejal puudub mikrofon Nu kan ik echt starten. Goedenavond, eh, collega's, mevrouw de... nüüd saan alustada uuesti. Eh, tere õhtust, kolleegid, proua juhataja. üks Mali briti poet ütles, et keegi ei pane oma lapsi laevale juhul, välja arvatud juhul, kui merel on turvalisem kui maa peal. ehk siis ütleme selgelt, Euroopas ei ole see vesi turvalisem kui maismaa. hukkunute arv Vahemerel on viis korda suurem kui eh, katastroofides aastas, aastal kaks tuhat viisteist. miks? sest et Euroopa te-, ajab asju valesti, me muudkui räägime Euroopa väärtustest, aga me ei praktiseeri seda, mida me ise räägime. Eh, päästeoperatsioonide hulk merel väheneb ja liikmesriigid kriminaliseerivad eh, vabaühendusi inimelude päästmise eest. see ju pöörab Euroopa väärtused pea peale. seda eeldaks kuskil mujal me ei saa lubada seda, et inimesed Euroopas upuvad, me peame täitma oma kohustusi. ehk siis volinik äh, ajage tõelist Euroopa rändepoliitikat, tagage, et me suudame päästa põgenikud, äh, kes on merel ohus ja et me saame sellise olukorra lõpetada. proua Huhtasaari, palun üks minut proua juhataja, Euroopa Liit on väga nõrk kuritegevusega võitlemisel ja piiridega tegelemisel, need avatud toredad piirid, mis meelitavad inimesi, enamuses just noori mehi Sahara tagustest riikidest, kes tahavad paremat elu Euroopa ei saa võtta vastu miljoneid aafriklasi, Euroopa kuulub eurooplastele. Euroopa poliitikud ei peaks aasta-aastalt muudkui väitma, et vaiklema selle kohta, kuidas inimesi ümber asustada. kui me kulutaksime sama palju energiat Euroopa inimeste heaolule, kui me kulutame rändele, siis Euroopa tervikuna äh, oleks oluliselt edukam. me peaksime arutama seda, kuidas sulgeda Euroopa välispiirid. meie kohustus on kaitsta Euroopa äh, tsivilisatsiooni heaolu ja julgeolekut. üks minut, proua Intsir, palun. E Euroopa Liidu liikmesriigid äh, arutavad äh, tuleviku rändepoliitikat, inimesed uppuvad Vahemerel, see on tõde ja reaktsiooniks on olnud lihtsalt kriminaliseerida humanitaarabi ja vabatahtlike organisatsioonide poolt läbiviidavaid päästetöid. oluline osa meie resolutsioonist, mida hääletame neljapäeval, nõuab komisjonilt suuniseid Euroopa Liidu seadusandluse osas, et oleks selge, et humanitaarabi ei ole ebaseaduslik. merepäästed tööde pädevus on küll liikmesriikidel, aga samas vaid mõned riigid on võtnud endale vastutuse. Malta kokkuleppega püütakse jagada laiali neid inimesi, kes saabuvad laevadel ja me tervitame seda, aga pikaajaline jätkusuutlik lahendus oleks selles, et kõik võtavad ühiselt vastutuse turvalise, korrapärase Euroopa Liidu rändepoliitika eest. et kõik liikmesriigid võtaksid vastutuse nende põgenevate inimeste eest ja need, kes keelduvad seda vastutust võtmast, ütlevad, et nad püüavad aidata inimesi seal, kus nad on. aga nad mõtlevad tegelikult ainult sellele, kuidas vältida, et inimesed jõuaks Euroopasse, aga ei muretse selle pärast, kuidas tegelikult anda humanitaarabi. nüüd proua Pitsoot, üks minut ma, Malta lepe ha, teeb halba Itaaliale ja see näitab, et viie Pärni valitsus valetab igast äh,, igal viisil e,. viimase kolme kuu jooksul on äh, viie Pärni valitsus võtnud vastu kolm korda rohkem immigrante kui enne. tegemist äh, on ebalegaalse valitsusega, mis tegutseb Itaalia äh, rahva vastu kallid äh, Brüsseli äh, äh, bürokraadid, te olete eksi-, eksinud, itaallased ei kavatse vaikides kannatada ning nad ei luba Itaaliat üle ujutada illegaalid, oleme valmis ehitada barrikaade oma kodanikega, et kaitsta oma maad ja rahvast. me ei luba Itaaliat muuta Euroopa immigrantide laagriks muuta edasi, härra Plaško, üks minut. suur tänu, proua president, kallid kolleegid. parlamendis on kritiseeritud seda, kuidas inimesed hukkuvad Vahemerel, aga kes on selle eest vastutavad, need on äh, poliitikud, kes on äh, kasutanud relvi Põhja- Aafrika demokraatiate vastu. ja see on kaasa toonud äh, kaose. ja on meie hoolimatu poliitika äh, ebasobivad äh, toetused ja inimesed, kes ei toeta karme karistusi inimsmugeldajatele ja ka merel toimuv äh, päästetöö, mis annab lootusi inimestele, et nad pääsevadki seeläbi Euroopasse. samuti äh, kõik, kes te toetate sellist poliitikat, olete vastutavad. aitäh, nüüd äh, vaba mikrofoni osa üle kümne inimese soovib sõna, kahjuks ma ei saa kõigile sõna anda, sest aega ei ole. kõigepealt proua Hoolmaier, üks minut härra volinik, ähm, president, kolleegid, meie arutelu näitab, et ka selline resolutsioon äh, puudutab vaid äh, ühte väikest aspekti sellest probleemist ja see ongi ka minu probleem. Äh, ma arvan, et demokraatlikus mõttes ei ole mingit lahkarvamust sellest, et päästetööd on olulised, aga see, et me räägime ainult otsingu ja päästetöödest Vahemere äh, Äh, samas suur osa inimesi sureb Sahara kõrbes teel, enne kui nad üldse mereni jõuavad. aga sellest me ei tea, sest sellest ei ole me näinud pilte ja meil on tarvis ühist tööd nendes piirkondades Aafrikas, äh, et vältida selliste olukordade tekkimist äh, tuhandeid äh, inimesi me küll päästame ja Frontex on andnud olulise panuse, selles ei olegi küsimus, aga see lahendus, mida resolutsiooniga soovitakse, ei ole tegelikult lahendus sellele olukorrale. aitäh, äh, Odžes Saliba, üks minut, palun. Signora president, solutsiooniid Europei existenti. aitäh. olemasolevad äh, lahendused ei ole piisavad ja ei ole ka head. Need ei aita ära hoida kriisi. ühelt poolt on meil sisserändajad ja paljud inimesed, naised, lapsed kaotavad oma elu merel. teisel pool on aga Euroopa kodanikud, kes ei ole sugugi rahul tekkinud olukorraga. ränne mõjutab piiririike ja toimuvad ka intsidendid nagu eelmine nädal Halfaris Maltal. olukord eskaleerub ja me ei saa lubada endale, et me ei tee mitte midagi. olukord on kodanike jaoks murettekitav. kui see läheb nii edasi, siis suureneb ekstremistlik ideoloogia, kasvab vägivald. Euroopa peaks üles ärkama ja äh, solidaarselt leidma ühised lahendused. aitäh. järgmiseks proua Juveveva. naslavljanje tako pomembne problematike kot je reševanje. aitäh, on äärmiselt oluline, et me tegeleksime niivõrd tähtsa teemaga nagu otsingu ja päästetööd Vahemerel, aga veelgi olulisem on see, et me ei peaks jääma sõnade juurde, vaid astuma konkreetseid samme probleemi lahendamiseks. ja resolutsiooni eelnõuga seda püütaksegi teha. Euroopa Liidul on tarvis paremini koordineeritud lähenemisviisi ja tarvis on õiglast jätkusuutlikku mehhanismi ka isikute ümberjagamiseks. kaks tuhat üheksateist üle üheksakümne tuhande inimese eh, kaotas oma elu Vahemerel ja see on hirmutav. Eh, küsimus on seotud ka julgeoleku ja turvalisusega, aga me peaksime olema teadlikumad ka solidaarsuse põhimõttest. kõik see peaks käima käsikäes, liikmesriigid peaksid suutma ühendada oma jõud, tagamaks, et inimesed, kes otsivad turvalist varjupaika Euroopas ja kellel on õigus sellele, ka saaksid selle ja samas oleks tagatud ka meie enda kodanike turvalisus. aitäh, härra Brzezinski, üks minut pani przewodnicząca! panie komisarzu! suur tänu proua president volinik alustaksin väikese tsitaadiga te kõik olete sellega kursis kes päästab ühe elu päästab terve maailma te ma võin ka tugineda oma kogemustele ma olin varem meremees ja kui keegi näeb inimesel inimest merel siis peab teda aitama see on selge. aga poliitikuna ja vastutustundliku inimesena ma ka tean seda, et äh, kuritegelikud organisatsioonid kuulavad ka meie arutelu ja ka need, kes elavad Ekvatoriaal-Aafrikas. meil on tarvis lahendusi, ma olin ka Poola siseminister ja kaks aastat äh, Euroopas Nõukogude kohtumisel äh, Äh, osalesin. Äh, Maroko siseminister ütles, et meil on tegemist invasiooniga. ja see, mis Vahemerel toimub, on tõesti tragöödia ja vajab lahendusi. aitäh, kahjuks te ületasite oma kõneaega, paluksin kõikidel kõneajast läbi kinni pidada. kolleeg teile ka mina tahaksin äh, mälestada neid kolmekümne üheksat ohvrit, kes leiti Essexis äh, veoauto, äh, veoautost. see oli Bulgaarias registreeritud firma auto ja see on veel üks traagiline südantlõhestav näide sellest, kui meeleheitlikud on need inimesed, mida nad on kõik valmis ette võtma, et jõuda Euroopasse. ma tunnustan kõiki neid, kes osalevad otsingu- ja päästetöödes. see on moraalne ja see on ka rahvusvahelise õiguse aluspõhimõte. aga rahvusvahelise õiguse põhimõte ei ole see, et me surume inimesi tagasi ja delegeerime vastutuse Liibüale, kus on katastroofilised tingimused. meil jah, on tarvis reformida Dublini kokkulepet, meil on tarvis ähm, seaduslikke turvalisi marsruute Euroopasse, aga me ei tohi muuta inimesi kodutuks ja muuta neid pagulasteks juba algusest peale. aitäh, härra Boltšak, üks minut nüüd. Děkuji paní předsedkyni za udělení slova. Všimli jste si, kolik kolegů především ze skupiny... Suur tänu. Te ilmselt olete märganud, kui paljud ID e fraktsiooni kolleegid on juba lahkunud, nad ei ole isegi ära oodanud komisjonipoolset avaldust see on tõesti häbiväärne, arvestades seda, kui palju vastuväiteid nad on äh, tõstatanud kogu sellele teemale. minu jaoks on vastuvõetamatu, kui palju inimesi sureb kõige ohtlikumal piiril maailmas Vahemerel. aga on, äh, ei tohiks ka olla nii, et vabaühendused põhimõtteliselt kujunevad nagu äh, taksoteenuse pakkujateks, see on tõesti vastuvõetamatu ja see toob kaasa ka muid probleeme nagu julgeolekuriskid ja organiseeritud kuritegevus ja kõik see on seotud ka sellega, et vabaühendused on pidanud võtma valitsuste rolli. aitäh, äh, härra Mancherino, üks minut. ma Äh, olen tõesti segaduses mõningate äh, parempoolsete sõnavõttude pärast. me, on ju põhimõtteliselt lihtne valik, kas inimelusid päästetakse või mitte. ja loomulikult sellest ei piisa. keegi ei ütle siin, et tulge kõik Euroopasse. siin öeldakse, päästkem inimesi, päästkem elusid. siis äh, teeme seda, mida veel praegu ei ole Eh, Euroopa poliitikat eh, Euroopas eh, ümber asustamise osas vastavalt Dublini lepingule, seni pole seda tehtud. legaalsed Euroopasse jõudmise viisid tuleb garanteerida e. ning samuti tuleb tühendada, tühjendada Liibüa e pagulaslaagrid. Euroopas pole tõelist pagulaspoliitikat. käi- är,, ärgem mängigem inimeludega lihtsalt mõne lisahääle pärast. kolleegid, sellega on vaba mikrofoni osa lõppenud ja nüüd volinik Haan, palun, teie vastus. aitäh, ministrid, lugupeetud parlamendiliikmed. nagu alguses juba öeldud, elude päästmine on alati olnud ja jääb komisjoni prioriteediks, see on meie moraalne kohustus ja ka õiguslik kohustus päästa inimelusid merel ja kaitsta neid, kes põgenevad tagakiusamise eest, sealhulgas äh, sõdade ja konfliktide eest. me peame äh, jätkuvalt üles ehitama laiulatuslikku strateegiat, mis aitab meil rännet hallata kõikides selle aspektides. paralleelselt peaksid jätkuma ka pingutused äh, ebaseadusliku rände eh, juurpõhjustega võitlemiseks nii päritolu- kui transiitriikides. me peame võitlema kõikide aspektidega, ka inimkaubandusvõrgustikega, kes ekspluateerivad neid meeleheitlikke inimesi. me peame looma ka seaduslikud teed majanduslikule rändele ja ümberasumisele inimestele, kes on kinni jäänud kolmandatesse riikidesse. see põhjalik strateegia on loomulikult suur väljakutse ja äh, keegi ei saa sellega tegeleda üksinda, me peame tegema seda partnerluses äh, päritolu, transiit ja sihtriikidega, rahvusvaheliste organisatsioonide toetusega ja käsikäes kodanikuühiskonna esindajatega, jagates omavahel äh, vastutust tõelises rahvusvahelise koostöö vaimus. ma olen kindel, et kõik need elemendid kavastuvad ka uues rände- ja varjupaiga äh, paktis, mille Ursula von der Leyen kavatseb esitada, et anda uus tõuge Euroopa Liidu meetmetele äh, seoses rände, rännet puudutavate väljakutsetega ja nüüd äh, minister Tuppurainen, palun, nõukogu poolt. aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed, Soome eesistuja on täielikult teadlik kui kriitilise tähtsusega on humanitaarolukord Vahemerel ja me soovime leida samuti kindlamat lahendust äh, koos kõikide asjaosalistega. tarvis on nii-öelda etteaimatavust vastavuses rahvusvahelise mereõigusega, mis puudutab laevade maabumist, ja samuti varjupaiga ja tagasisaatmismenetlusi. on ülimalt oluline, et äh, me suudaksime midagi saavutada kiiresti, leiaksime lahenduse, mis hõlmaks kõiki aspekte. keegi, sealhulgas äh, migrandid, ei vääri seda, et see olukord jääks lahendamata. pean ütlema selgelt, me peame päästma inimelusid, me räägime ju inimestest, inimolenditest. ja samas me loomulikult jätkame Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi selleks, et leida alalist lahendust tulevikuks. ja ma olen kindel, et tänu meie pingutustele suudame astuda olulise sammu edasi selle eesmärgi suunas. aitäh tänase arutelu eest, aitäh libekomisjoni esimehele, meie töö jätkub. suur tänu, proua Tuppurainen Äh, on neli resolutsiooni ettepanekut äh, selle arutelu lõpetamiseks ja nende ettepanekute suhtes toimub hääletus homme. nüüd läheme edasi järgmise arutelu teema juurde, milleks on ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia Albaaniaga, nõukogu ja komisjoni avaldused ja enne, kui avan arutelu, äh, ütleksin, et kui tahate vaba mikrofoni raames sõna, siis võite kasutada nii äh, standardregistreerimist äh, paberil kui ka elektroonilist süsteemi. selleks on tarvis teil oma hääletuskaarti ja palun siis arutelu käigus registreeruda. kui kõik on nüüd valmis, siis äh, proua minister, te saate uuesti sõna. proua Tuppurainen lugupeetud äh, juhataja, parlamendisaadikud, nagu te suurepäraselt teate, äh, Põhja-Makedoonia, Albaania e, edusammud Euroopa teel on olnud juba pikka aega arutelus äh, nõukogus. teate ka seda, et nõukogu veel ei ole suutnud kokkuleppele jõuda komisjoni soovituste kohta läbi rääkimiste alustamiseks nende kahe riigiga samal ajal mõlemad riigid on väga kõvasti tööd teinud eh, ja eh, eh, ning nõukomisjon soovib, et me teeks, soovis, et me teeks konkreetsed otsused mõlema riigi osas hiljemalt oktoobris. mina kui eesistuja esindaja võin öelda, et olen äärmiselt pettunud selles, et me ei suutnud nii teha